ja järgmisena saab sõna kolleeg Mlinar. Ähm, suur tänu, president. ma tahaksin äh, kiita Saksamaa liidukantslerit Angela Merkelit. ta ei ole põgenikekriisi veelgi hullemaks muutnud ja kogu maailma Euroopasse kutsunud, nagu teda süüdistatakse, vaid ei, tema on näidanud, et Euroopal on inimlik pale varjupaigaõigus on äh, oluline osa Euroopa väärtustest. me peame nüüd äh, kriisi saama kindlasti Türgi, see on õige tee. kui me homme peame arutelu äh, kantsler Merkeliga, siis tuleb seda silmas pidada. on rõõmustav, et Prantsusmaa president Francois Hollande on samuti meiega homme siin, aga tema tegevus minu arvates äh, kiiduväärt ei ole, ma olin kaks nädalat tagasi Galees ja olukord seal on Euroopa Liidu äh, liikmesriigi äh, jaoks häbiväärne. tänan. järgmisena kolleeg Lerik, palun. lugupeetud president, me peaksime tegelikult Äh, õnnitlema ja toetama neid, äh, kes pagulasi aitavad, liikmesriike, regioone, vabaühendusi ja neid kodanikke, kes ise tulevad pagulastele appi. Euroopa Liit peaks neid jõupingutusi omalt poolt toetama ja ette nägema sobilikud rahasummad, et äh, pagulasi aidata, anda neile kõigepealt normaalsed elamistingimused, elementaarne hädavajalik abi ja seejärel ka töökoht. meil on vaja äh, seetõttu ümber vaadata nii eelarvepoliitika kui ka teised meetmed meil on vaja anda rahvusvaheline kaitse isikutele, kes põgenevad sõja eh, tagakiusamise ja rõhumise eest. ja me ei tohiks rahapuudusel jätta aitamata neid, eh, kes on tõelises meeleheites ja tõelises hädas Euroopa Liit peab tõele näkku vaatama, meil on viissada miljonit inimest, kui me võtame seitsesada tuhat pagulast, siis ei tee see Euroopale midagi. me oleme ju ajaloost näinud, et pagulased on kultuuriline, majanduslik ja sotsiaalne rikkus, mitte koormus vastuvõtvale riigile. aitäh ja nüüd lugupeetud kolleeg Kall. mul mul on üllatus see, mida öeldi Ungari kohta, Ungarit muudkui rünnatakse faktide põhjal, mis ei vasta tõele. me peaksime keskenduma sellele, et me toetaksime põgenikke tõhusamalt. meil tuleb äh, toetada tõelisi põgenikke, kes on Lähis-Idas äh, põgenikelaagrites, aga need, kes Galees ründavad politseinikke ja Ungaris ründavad kiveloopides piirivalvurid, need ei ole tõelised põgenikud. me peame tagama, et humanitaarabi äh, saaksid need, kes seda tõesti vajavad, ilma et nad äh, seaksid ohtu oma elu siis äh, me saaksime vältida ka seda, et tuhanded inimesed kannatavad äh, selle pika teekonna vaevusi ja kui nad jõuavad kohale, siis nad äh, tõdevad, et nad ei saagi siia jääda. lisaks meil tuleb äh, kaitsta korralikult Euroopa Liidu välispiire. me peame kutsuma üles äh, kõiki pidama kinni Euroopa Liidu reeglitest ja samas tuleb ka selgelt välja öelda, et me ei saa kõiki Euroopa Liidus vastu võtta me peame põgenikke aitama, muidu me oleme lihtsalt silmakirjalikud. kolleeg Sipel me räägime põgenike humanitaarolukorrast ja ma alustan Balkani riikidega viimastel aastatel, kas me oleme teinud piisavalt selleks, et toetada selle piirkonna majanduslikku ja demokraatlikku arengut või suhtusime me ükskõikselt nendesse? Liibanonis, Jordaanias on olukord samuti välja kannatamatu, lastel ei ole hariduse omandamise võimalusi, isegi toiduainetega varustamine ei ole piisav, sellepärast et meie liikmesriigid ei ole piisavalt vahendeid eda-, eraldanud Süüria põgenikud äh, Türgis äh, ei saa äh, töötada, nad ei saa varjupaika taotleda, neil ei ole mingisugust sotsiaaltoetust ja sellistel tingimustel nad ei saa Türki jääda, see peab muutuma. Euroopa Liidus surutakse inimesed piirilt vägivaldselt tagasi või isegi tulistatakse nende pihta olukord Itaalias ja Kreekas on täiesti väljakannatamatu, aga olgem ausad pikka aega on paljud riigid lihtsalt äh, mööda vaadanud, kõrvalt pealt vaadanud seda olukorda, on öeldud, et äh, see ei puuduta meid, äh, need, kellel on välispiirid, need vaadaku ise, kuidas toime tulevad. nüüd on palju siseriiklikke reageerimisi ja vastuseid ja esiplaanil ei ole mitte inimeste kaitse, vaid soovitakse kapselduda Euroopa Liit tervikuna ei äh, ole silmitsi äh, väljakutsega, millega me toime ei tuleks, aga nõukogu ei ole tulnud toime ühise Euroopa vastuse leidmisega. nüüd äh, on viimane aeg aktiveerida finantsvahendid ja organisatoorsed äh, püüdlused Euroopa Liidu äh, tasandil tagada integreerimine, abi kolmandatele riikidele, põgenemise põhjuste vastu võitlemine ja muu. Euroopal on vaja tõesti euroopalikku ministrite nõukogu, aitäh. suur tänu, härra president. lugupeetud äh, lugupeetud volinik ja lugupeetud kolleegid, me oleme seda viljatut, kasvatut, mõttetut vestlust pidanud pikka aega me oleme siin vaielnud selle üle, kas ISIS püüab äh, ära kasutada rändevoogu, kas see on nende süü, me oleme aasta aega rääkinud, et Türgi tegelikult on sellesse sõtta panustanud, sest ta on pommitanud kurde Iraagis. me oleme rääkinud ka sellest, et ainult sõjaline sekkumine võib Süüria kriisi lõpetada ja ka, ja kaitsta ning päästa Euroopa kontinendi, kuid mitte midagi sellist ei ole kahjuks juhtunud minu riik Bulgaaria kannatab äh, pagulaste all. meil puudub mõistmine. ei saada aru, mis vahe on sisserändajal ja pagulasel. sisserändajad tulevad ka turvalistest riikidest, näiteks Türgist ma olen vastu igasugustele kvootidele ja kriisikeskustele ainult üks kvoot ja üks kriisikeskus ja seda siis Saksamaal, sest kõik tahavad nagunii minna ainult Saksamaale. suur tänu, president, ütleb härra Radoš pagulaskriis on näidanud seda, et Euroopa Liit on nõrk, meie varjupaigapoliitika on nõrk, see ei ole tegelikult mingi poliitika, see on protokoll ja see protokoll jätab soovida. meil on Schengeni ala ja ühtne välispiir, nüüd on see kõik kildudeks purunemas, sest osa riike on juba taot-, juba taastanud kontrolli sisepiiril. tuletame meelde endist Jugoslaaviat ja Horvaatiat ehm, ning selle okupeeritud alasid see tõi endaga kaasa selle, et kuussada tuhat pagulast põgenes ainuüksi Bosnia-Hertsegoviinast, mis on kõige suurem pagulaste arv, mis Euroopa Liitu on püüdnud tulla. kuid ometi ei lahendanud Bosnia-Hertsegoviina sõja, sõjalist konflikti mitte Euroopa Liit. ka nüüd ei lahenda Euroopa Liit Süüria kriisi, vaid Süüria kriisi kasutavad oma huvides ära kolmandad riigid ma eeldan, et äh, Süüria kriis siiski viib parema Euroopa poliitikani ja me tuleme paremini toime, aitäh! aitäh ka teile! see, kuidas me oleme pagulaskriisi Euroopas siiamaani hallanud, on silmakirjalik. Euroopa Liidu liidrid äh, liiguvad praegu repressioonide suunal. Nad ei ole enam solidaarsuse rajal. see tähendab seda, et äh, loodud on tingimused, mis muudavad äh, Vahemere justkui äh, märjaks surnuaiaks. aga me ei tegele siin ju ainult humanitaarprobleemiga, meil on vaja ka teisi otsuseid, meil on vaja avada vastuvõtukeskused, pagulaskeskused ja meil on vaja anda pagulastele garantii, et nad saavad Euroopasse tulla turvaliselt räägitakse sellest, et tuleb rakendada Dublini määrust, kuid Dublini määrus on ajale jalgu jäänud. ja nüüd äh, kuritarvitavad seda määrust äh, need liidrid, kelle, kelle tõttu sajad tuhanded äh, pagulased on Kreekas kinni. meil on vaja uut pakti ja meil on vaja uusi keskusi, mis tegeleksid varjupaigataotlustega. Frontex peab meid selles aitama, aitäh! aitäh, kolleeg Brock! Elmar Brock! Elmar Brock! Herr Präsident, Herr Vizepräsident! president, asepresident, nõukogu esindaja, austatud kolleegid. jah, liikmesriigid ja Euroopa Liit on teinud viimastel aastatel suuri vigu. aga see ei aita meid praegu mitte kuidagi edasi meil on vaja täna lahendada probleem, mida paljud meie hulgast ei teadnudki ja sellepärast, et Euroopa Liidu äh, liikmesriikide vastuvõtuvõime ei ole sama ning asüüliõigus äh, on äh, oluline õigus. loomulikult Genfi konventsioonid on täidetud ja see on ka meie põhiseaduses kirjas, aga teisest küljest me peame vaatama, et inimesi väärikalt koheldaks, kes siia jõuavad, et menetlused kiiresti läbi viidaks, et äh, ei pea, ei pandaks pead liiva alla, kes siia ei kuulu, tuleb ka tagasi saata ja seetõttu ma tänan komisjoni, et eh, kes ütles ka minu oma riigi esindajatele, et tagasisaatmised tuleb teha kiiremini. Eh, see on väga oluline, aga eh, otsustav küsimus on probleemi juurpõhjused. kodanikud ei ole nõus sellega, kui me räägime ainult sümptomitest, kui me teeme edusamme selleks, et asju lahendada, isegi läbi komisjoni tegevuskava või ka läbi läbirääkimiste Türgiga, mis eile toimusid, aga me peame Süüria eh, ja eh, Iraagi konflikti ikkagi, Iraani konflikti vaatama. ameeriklased ja venelased äh, Äh, palju riike on, kes seal pommitavad, aga igaüks pommitab ise gruppe. kui me ei suuda seda olukorda kontrolli alla saada ning äh, ka lõppkokkuvõttes ei vii läbi uut Aafrika poliitikat, uut kaubanduspoliitikat, kõikehõlmavat poliitikat, ka kliimakaitset ja pagulasprobleemi koos ei näe. kui me siis äh, kogu paketi kodanikele esitleme, on ainult nii võimalus nende aktsepteerimist saada ja me peame äh, seda suurt ettepanekut nüüd tõsiselt võtma, selle ära tegema ja kodanikele esitlema lugupeetud liikmed, palun teil veel kord kinni pidada oma kõneajast, tuletan seda veel kord meelde. hääletus on edasi lükanud, lükatud kella kolmveerand üheni, aga kõnelejaid on äh, kõnelejate nimekirjas veel niivõrd palju, et äh, me ei saa hääletamist alustada enne kella ühte, kui nii edasi läheb. nüüd äh, härra Moores, üks minut suur tänu, härra president, ma tervitan seda, et me täna sellist debatti peame. mul on väga hea meel ka selle üle, mida proua McEwan ütles. esimest korda räägime me välisdimensioonist ja sellest, et meil peab olema pagulasteemaline poliitiline debatt ma toetan ka neid teemasid, mille tõstatas härra Timmermans, ehk siis meil on vaja kiireloomuliselt tegutseda. meedia räägib muidugi Süüria konfliktist, aga tähelepanuta jääb see, et varsti on talv. meie libekomisjonis saame väga hästi aru, mida see tähendab, see tähendab veel rohkem surmalaevu Vahemeres, see tähendab uusi maismaakoridore, see tähendab lühidalt kriisi. meil on vaja tsiviilkaitsemehhanisme ja meil on vaja kiireloomuliselt need teemad lahendada. härra asepresident Timmermans, me ei peaks mõtlema mitte ainult poliitikale või ümberasustamismehhanismidele, vaid ka sellele, kuidas me saame käsitleda küsimust kriisikeskuste teekava kohta terviklikult me peame endalt küsima, kas komisjon teeb õigesti ja kas meie teeme sellist koostööd, mida kodanikud Euroopa Liidus ka näevad. suur tänu! lugupeetud kolleeg Ferenza. proua Ferenza, suur tänu. ma usun, et see debatt, mis toimub vaid paar päeva pärast Lampeduusa katastroofi aastapäeva, on meie jaoks väga oluline me ilmselt teame, et hiljuti leiti veel sada nelikümmend äh, surnud äh, pagulast. aastal kaks tuhat viisteist äh, on oma elu kaotanud juba tuhanded inimesed ja kui me nüüd räägime erakorralisest olukorrast, siis ennekõike tuleb rääkida sellest, kuidas päästa nende inimeste elud, kes Euroopasse põgenevad. Euroopa peab suutma ennast kokku võtta ja täitma oma kohustusi sada kakskümmend tuhat inimest, need kvoodid, millest räägitakse, on ju lihtsalt sümboolne žest jah, raske on teha vahet varjupaigataotlejatel, pagulastel ja majandus ma,, majandusmigrantidel. ette heidetakse seda, et Dublini süsteem on puudulik. nüüd oleks vaja liikuda sellise süsteemi poole, mis, millel oleks humanitaardimensioon ja millega päästetakse elusid ja samuti siis avada uus Vahemere koridor suur tänu. Need, kes äh, siia põgenevad, äh, pagulased, neid tuleks äh, kohelda austusega. meil on vaja rohkem toetada Jordaaniat ja kindlasti ka Serbiat ja Makedooniat. meil on vaja anda rohkem raha rahvusvahelistele organisatsioonidele, näiteks ÜRO inimõiguste volinikule ja meil on vaja rahastada programme, millega toetatakse regionaalset tegevust. ei piisa sellest, et lubatakse raha, see tuleb ka anda. seda tuleb anda kiiresti ja lihtmenetluse kaudu humanitaartoetus ja kriisikeskused, sellest üksinda ei piisa. ma käisin Lampeduusal, ma olin kodanikuõiguste komisjoni liige ning äh, Vahemere praegused otsingu- ja päästeoperatsioonid on tõhusad, sellepärast et äh, et Itaalia eh, koordineerib oma tegevust UNIFOR-i ning ka vabaühendustega. praegu kasutatakse ka sõjalist võimekust, eh, koordineeritakse erinevaid võimalusi operatsioonide läbiviimiseks ja nii on võimalik inimesi päästa ja samuti eh, ka võidelda inimkaubitsejatega meil on vaja õiget modus operandit, meil on vaja oma tegevust tõhustada, meil on vaja teha koostööd Türgi, Egiptuse, Kreeka ja Lõuna-Itaaliaga. lugupeetud äh, härra president, meil on ka õiguslikke võimalusi selle kriisi lahendamiseks, kuid liikmesriigid ei kasuta neid praegu. meil on vaja vabatahtlikust äh, ümberasustamisest liikuda kohustusliku süsteemini väga oluline on ka see, et kõik liikmesriigid peavad varjupaigasüsteemi rakendama ühtemoodi, kaasa arvatud pagulaste registreerimine ja sõrmejälgede võtmine välispiiri juures. see on väga oluline, sest muidu kaob Schengeni ala ja vaba liikumine, suur aitäh! suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Sassoli. lugupeetud president, suur tänu! ma tahaksin rõhuda või pöörduda ähm, Euroopa-meelsete isikute poole siin parlamendis, sest äh, ksenofoobidega ei ole mõtet rääkida. härra Timmermans, nõukogu on kokku leppinud ähm, kvootide laialijagamises, aga sellest on vähe, meil on vaja minna kaugemale, meie kohustus on näidata, et nõukogu järeldusi saab kasutada hea poliitikana, et neid on võimalik praktikas rakendada. meil on väga kiiresti vaja tsiviilkaitsemehhanismi või tsiviilkaitsejõudu, mis koordineeriks erinevaid siseriiklikke struktuure ja näitaks kodanikele, et pagulaste vastuvõtmine ei ole lihtsalt midagi sellist, mis on midagi erilist, see tähendabki hädasolijate vastuvõtmist. meil on vaja ka tugevamat piirivalvet, sest nii saab Euroopa rohkem turvatunnet. Euroopa tsiviilkaitsesüsteem, Euroopa piirivalve, need on kaks möödapääsmatult vajalikku asja. Euroopa Parlament ja Komisjon peavad tegema koostööd, et need kaks süsteemi jõustada, meil on vaja kiiresti ettepanekut, aitäh! suur tänu äh, lugupeetud president tõepoolest äh, meil on vaja leida lisarahastust et aidata frontexi ja europoli mandaati laiendada et nad saaksid uusi ülesandeid täita ja et agentuurid ning liikmesriigid saaksid võtta tööle uusi töötajaid me peame lahendama kiiresti noorte pagulaste haridusprobleemi sest kui ei ole haridust ei ole ka integratsiooni ja teine on teine küsimus on pagulaste psühholoogiline aitamine see on ka väga tähtis meil on vaja avatud dialoogi naaberriikidega kes äh, saaksid pagulasi vastu võtta, meil tuleb aidata neil luua selleks sobivaid häid tingimusi. meil äh, on praegu sada kolmkümmend tuhat äh, Süüria ähm, õpilast äh, aastal kaks tuhat üksteist sai sada tuhat neist äh, loa õppida teiste riikide ülikoolides, see on väga oluline ja me peame samasugusel sidusal moel seda kriisi ka praegu lahendama ning kolmandaks on see, et meil on vaja äh, kiiresti aidata Liibanoni ja Jordaaniat, meil on vaja aru saada, et need riigid on teinud väga palju. meie siin Euroopas ei tohiks seda lihtsalt pealt vaadata, me peaksime tegema juhtunust oma järeldused ja aru saama, et Äh, need äh, riigid võivad aidata Vahemere regiooni stabiliseerida, kui meie neid aitame, aitäh. kolleeg Dias de Meera. suur tänu teile, härra president. esiteks äh, tuleb toetada ÜRO toiduabiprogrammi, siis tuleb kiiresti ellu kutsuda kriisikeskuste süsteem, nii et inimesi oleks vaja kiiresti tuvastada, registreerida ning ümber jagada Äh, ning Türgi ja teised riigid tuleb siia kaasata partneritena. Äh, samuti on vaja Türgi abi selleks, et me saaksime inimkaubitsejate vastu võidelda ning ka illegaalsete äh, meie regiooni sisenejatega humanitaarabi on vaja anda koos UNICEF-i, ÜRO vastavate agentuuride ning teiste võimalustega. Euroopa vahendeid on vaja ära kasutada selleks, et luua taristuid, vajalikke tehnilisi taristuid, kus oleks tööl spetsialistid Euroopa agentuurides ning õiguslikust aspektist on vaja tugevdada inimeste tuvastamist, asüülitaotluste menetlemist ning ka piiride kaitsmist ja tugevdamist harimis, tervishoiu ja tööhõiveprogramme tuleks samuti pagulastele äh, suurendada. ja lõpetuseks, Kreekal on vaja eraldi abi, eraldi teistest liikmesriikidest, aitäh! sõna saab härra Koljo. suur tänu teile, president. Äh, oleme praegu äh, väga suure humanitaarse kriisi olukorra ees, nii nagu kolleegid ütlesid. komisjon on algatuse võtnud äh, ja häid ettepanekuid teinud, aga nõukogu härra Schmidt äh, tegeles, tegut-, on tegutsenud äh, liiga vähe ja reageerinud liiga hilja. me ei räägi mitte piiride kriisiga, vaid pagulaskriisiga, me ei tohi us-, unustada seda, et me peame panustama ka sellele, et toetada humanitaarabi ja arenguabi Äh, mitte äh, pagulased ei ole need, kes Schengeni süsteemi küsimärgi alla seavad, äh, vaid hoopis liikmesriikide poolt võetud meetmed, sada kakskümmend tuhat ümberjagamist, see ei ole piisav arv, piisav abi, liikmesriigid on, peavad tõhusamat koostööd tegema, komisjon on ju aluslepingute üle valve teostaja ning ta peab hea seisma selle eest, et Schengeni lepinguid ning kõiki muid lepinguid täidetakse liikmesriigid peavad võtma vastu rohkem pagulasi, mitte kunagi ei olnud äh, vajadus koostööks niivõrd suur kui tänasel päeval. kolleeg Zver järgnevalt, palun. suur tänu teile, president, äh, daamid ja härrad, äh, austatud parlamendiliikmed. täna kuulsin ma Saksamaa siseministri üllatavat avaldust, kus ta ütleb, et Saksamaa ei võta enam pagulasi vastu, vaid ütleb neile ära. nüüd on küsimus aga, et kuhu kohta need inimesed siis viiakse või saadetakse on ju riike, kus inimeste põhiõigusi äh, äh, nendest kinni ei peeta äh, ning need riigid, kus sõbralikult ümber käiakse, näiteks eh, Sloveenia või Horvaatia, eh, sinna saadetakse need inimesed, eh, aga nendel inimestel ja nendel riikidel ei ole nii palju pädevusi ja võimekusi neid inimesi vastu võtta, võtta. ei ole võimalik, et need kaks riiki kõik pagulased vastu võtavad, mis Saksamaalt üle jäävad. ma arvan, et Saksamaal on ka vaja korralikku migratsioonipoliitikat, aga seda õiguslikest põhimõtetest lähtuvast. suur tänu, edasi läheme vaba mikrofoniga ja sõna saab proua Sedrova suur tänu! mul on väga hea meel, et me oleme jõudnud selleni, et sõnadest saavad lõpuks teod. sellepärast Tšehhi Vabariik ei protesteerigi selle vastu, et äh, meist nõukogus üle sõideti. me tahame äh, oma tuge pakkuda, me tahame ka pakkuda rahastust äh, humanitaarabi jaoks. viimastel aastatel on kolm miljonit eurot Tšehhi Vabariigist eraldatud Lähis-Ida konfliktide ning humanitaarkriisi lahendamiseks Süürias ja selle lähistel. ma tahaksin küsida komisjoni ja ministri käest, mikspärast Egiptus ei ole turvalise päritoluga riikide nimekirjas. Egiptuses on endas praegu tuhandeid äh, pagulasi. daamid ja härrad, mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament äh, vastab kiiresti sellele probleemile selleks, et äh, finantsabi pakkuda ning ma olen valmis hääletama selle eelarve poolt, mis tagab inimväärsed tingimused pagulaslaagrites ja nendele inimestele. kolleeg Kinitši, palun humanitaarkriisist räägime täna. nii et äh, veel kord, pidades silmas äh, äh, rändest tinginud kriisi, on humanitaarabi toetamine muidugi samm edasi, aga sellest ei piisa. väga vähe on räägitud siin sellest, et lapsed kannatavad samuti sada tuhat saatjat alaealist on sisenenud meie piiridesse sel aastal ja neid on vaja rohkem aidata. asüülitaotlussüsteemi tuleb eh, kiirendada ning eh, Euroopa Kohus on tegelikult juba öelnud oma sõna sekka, et eh, saatjate alaealised peavad saama erituge, laste õigusi tuleb kaitsta ning ümberjagamisel tuleb samuti silmas pidada, et alaealised, kes on saatjata, saaksid head tingimused prioriteediks peab samuti olema alaealiste taaskokkuviimine nende pereliikmetega, lapsi tuleb äh, kohelda hästi, nii et nad ei satuks äh, kriminaalsete võrgustike küüsi Euroopasse. järgnevalt kolleeg Marias, palun. austatud kolleegid, äh, tuhandete pagulaste olukord, kes on jõudnud Kreekasse ja mujale Euroopasse, on lihtsalt väga halb. see pagulaste vool äh, aina suureneb, kui kriis, kriis Süürias lõpeb, äh, kestab. humanitaarkriis ei ole mitte ainult pagulaskriis, vaid tegemist on äh, ka Euroopa inimeste kriisiga Kreeka inimesed, kes on äh, vastastikuse mõistmise memorandumi ning troika tegude tagajärjel väga vaeseks muutunud. troika on nüüd äh, kolmandat memorandumit kasutanud selleks, et Kreeka inimesi veelgi vaesustada samal ajal Kreeka võtab vastu väga suurt hulka pagulasi. me oleksime pidanud äh, seetõttu Kreeka võla kustutama, nii et riigil oleks võimalus äh, selle pagulaste vooga toime tulla, selle asemel aga muudate te Kreeka äh, täiesti sotsiaalseks katastroofiks ning lubate, et see olukord jätkub. järgneva kõneleja, palun. austatud kolleegid, Euroopa Äh, liidu nõukogu on võtnud sammu edasi astuda, ütleb härra Jakovtšitš. ja loomulikult äh, nõukogu on alati pagulaskriisis äh, pidanud silmas seda olukorda, mis on tekkinud ning seda vajadust olukorda lahendada. tänane situatsioon räägib aga järgmist esiteks, me oleme selleks ol-, olukorraks olnud täiesti ettevalmistamata. komisjon, nõukogu ja kogu Euroopa Liit on olnud ettevalmistamata ning kahjuks oleme ka näinud selle tulemusena, kuivõrd suured on liikmesriikide vahelised erinevused ma tahan rõhutada, et Euroopa Liit peab võtma väga tugeva rolli, tugevama rolli Euroopas, et seda kriisi lahendada. ma tahan öelda ka seda, et äh, Lääne-Balkani riigid, äh, Füürom, Serbia ja teised on teinud tegelikult kandidaatriikidena praegu rohkem kui teised riigid. Türgi, Liibanon ja Jordaania teevad samuti palju, et aidata. nii et Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad mõtlema ümber oma positsiooni järgnevatel kuudel, sellepärast et kriis pole veel läbi. kolleeg Kristo Konos, palun see, kuidas me oleme tänase probleemiga tegelenud. pagulaste probleemiga ja migrantide probleemiga ei ole olnud piisav. ja erinevates liikmesriikides on see olnud väga ebavõrdne. kahest neljast eh, miljardist, eh, mis Euroopa Komisjon eh, ette nägi oluliste programmide rahastamiseks eelmisel nädalal, on Äh, Kreeka saanud nelisada seitsekümmend miljonit. Äh, tundub muidugi, et äh, see on väga suur summa, aga kui me vaatame suurusjärke, siis see on ainult üks viiendik kogusummast. samas kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, aasta algusest kuni septembri keskpaigani oleme vastu võtnud kolmsada kümme tuhat registreeritud pagulast. ja see Äh, ta me võrdleme äh, neljasaja kolmekümne tuhande inimesega kogu Euroopa Liidus, nii et kaks kolmandikku inimeste voost on jõudnud Kreekasse, aga, aga me oleme saanud ainult üks viiendik finantsvahenditest. nii et äh, seda proportsiooni peaks muutma. kolleeg Kaarver, palun suur tänu, härra president. see migratsioonikriis on saamas viimase äh, ajaloo kõige suuremaks poliitiliseks probleemiks. vaja on selgeks teha kõik faktid, nii et leida paremat lahendust äh, nii Euroopa Liidu kodanikele kui ka ränn-, äh, rändajatele endale. Saudi Araabia ametnikud ütlesid Ahveti komisjonis eelmisel nädalal, et kaks ja pool miljonit pagulast on nad vastu võtnud, aga samas viiekümne esimese aasta pagulaskonventsioonile pole nad alla kirjutanud. minu arust ei ole see õige, sellepärast et kui me peame silmas neid inimesi, kes on juba ÜRO pagulaslaagrites ja Süü-, Süürias, siis peaks olema äh, Saudi Araabias umbes poolteist miljonit inimest ja paljud nende hulgas on juba kas Euroopas või Euroopasse teel. Pärsia lahe riigid peavad ka sellele väljakutsele vastu seisma ning Euroopa Liiduga koostöös leidma lahenduse. oluline on see, et kõik riigid liituksid tuhande üheksasaja viiekümne esimese aasta konventsiooniga, nii et me saaksime korralikult olukorda hinnata. järgnevalt kolleeg Obermeier, palun härra president, me räägime siit äh, ühe koma viiest miljonist äh, sisserännanust äh, Saksamaale ja pole ime, et Junckerist Timmermannini, Merkelist kuni teiste peaministriteni kutsutakse siia ja me kõik neid veel takka kiidame. loomulikult see pagulasvoog toob kaasa väga suuri kulusid, avatud piirid on selle asja hinnaks, aga see tähendab seda, et meil on Euroopa enda jaoks ja Euroopa enda sotsiaalprobleemide jaoks liiga vähe raha. Äh, sotsiaalsete standardite madaldamine äh, sotsiaalset rahu äh, ühiskondades häirib ja seda ka Euroopa rikastes riikides. see tähendab ka seda, et isla-, islami paralleelmaailmad luuakse lääne ühiskondadesse ning ka terroristide ohtu on väga tugevalt ignoreeritud praegu kolleeg Morvai, palun. härra president siin äh, räägiti Viktor Orbanist ning Ungari äh, valitsusest. Teile võivad need inimesed meeldida või mitte, aga üks on kindel. me räägime siin äh, illegaalsetest sisserännanutest ja neid on tohutult palju üks räägib äh, Orbani valitsuse äh, kasuks. Orban räägib tegelikult praegu äh, miljonite Ungari kodanike ning ka tegelikult Euroopa kodanike eest. me tahame oma riiki kaitsta, me tahame ka Euroopat kaitsta. võib-olla tuleb teile meelde, meie liberaalsed sõbrad siin, et te mainisite ka demokraatiat. otsustajad varem ei lähtunud ainult mitte sellest, eh, mis, mida tahab eliit või mida tahab või nõuab meedia, vaid varem kuulati ka seda, mida inimesed ütlevad ja mida inimesed tahavad. ja varajastel aegadel räägiti kunagi siin ka ju väljendusvabadusest. meie sõbrad läänes peavad seda täiesti iseenesestmõistetavaks, et eh, sellest massilisest pagulaste voost räägitakse ainult eh, kulisside taga järgnevalt saab äh, sõnad Franz Timmermans Euroopa Komisjoni nimel. To... tänan, reageerin äh, lühidalt sellele, mida öeldi. olgem ausad, äh, me oleme silmitsi määratult suure kriisiga ja Euroopa ei saa vastu võtta kõiki maailma põgenikke, olgem siin ka ausad. seda esiteks kolleegid, palun, olge rahulikult. kolleegid, äh, vaba mikrofoni raames äh, saavad sõna viis inimest, ma võtsin äh, viis inimest erinevatest fraktsioonidest, me oleme ajalise surve all ja me ei saa rohkem vaba mikrofoni lubada, palun jätkake mul on äh, väga kahju, äh, proua, aga komisjoni asepresident juba kõneleb. teiseks, äh, humanitaarolukord. meil on vaja tegutseda kõikidel tasanditel, liikmesriikides, Euroopa Liidus, nii sisemiselt kui ka väliselt ja ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti äh, juhtrolli võtmise eest äh, selles äh, teemas ja komisjoni toetamise eest. kui me teeme seda, milles me kokku leppisime ja kui me teeme seda kiiresti, siis me saame selle olukorra kontrolli alla ja me näitame Euroopa kodanikele, et Euroopa Liit äh, tuleb sellega toime ja on võimeline tegutsema. kolmandaks vastan mõningatele kommentaaridele, mis teie poolt tulid. kui te ei taha aidata põgenikke ja kui te ei taha teha mitte midagi muud, kui nad piiridelt tagasi äh, suruda, siis äh, palun öelge see otse välja ja ärge siin äh, teeselge silmakirjalikult, et inimesed, kes Euroopasse saabuvad, ei ole põgenikud. Öelge lihtsalt siis ausalt välja, et ei soovi inimesi aidata, ärge öelge välja, et äh, need, kes Euroopasse saabuvad, ei ole põgenikud. kaheksakümmend protsenti inimestest, kes saabuvad praegu Kreekasse, on klassifitseeritavad põgenikena, see on praegune reaalsus. The... loomulikult äh, on põgenikekriisiga seotud äh, probleemid, keegi ei eita neid probleeme, nendega tuleb tegeleda. me peame muutma tõhusamaks oma välispiiride kontrolli, me peame olema kiiremad inimesi identifitseerides ja nendel sõrmejälgi äh, võttes me peame selekteerima välja need inimesed, kellel on õigus varjupaigale ja need, kellel ei ole õigus varjupaigale, need tuleb tagasi saata sinna, kust nad pärit on. me peame kiiresti äh, tegutsema aga kui me lihtsalt äh, siin kuuleme, et osad karjuvad, et kõik, äh, kõik on äh, halb, need inimesed peaksid lihtsalt kada, kaduma nii-öelda meie rabo, radarilt, siis see suhtumine ei lahenda probleemi. ja viimase kommentaarina ütlen ma midagi Ungari kohta, paljud tõstatasid seda teemat. täna hommikul saatis Euroopa Komisjon administratiivkirja Ungari valitsusele, kus me palume selgitust mitmetele sammudele, mida nad on teinud äh, piirivalve äh, ja varjupaiga küsimustes, me ootame ära nende vastused ja siis alustame dialoogi Ungari ametiasutustega sellest vastusest lähtuvalt, suur tänu! järgmisena saab äh, sõna nõukogu, härra Schmidt. Les réfugiés de guerre ne choisissent pas de partir suur tänu äh, pagulased ei saa koju tagasi minna ja neil ei ole lihtsalt mingit valikut. me peame andma humanitaarabi, me peame aru saama, et äh, need inimesed, kes äh, on põgenenud, tahavad tegelikult võimalikult kiiresti koju minna. kui me vaatame neid inimesi, kes tulevad otse sõjakolletest, siis neid tuleb aidata. humanitaarabist, mida me praegu anname, ei aita. meil tuleb vältida seda, et meeleheitel inimesed peavad võtma ette väga ohtliku reisi üle Vahemere, sest Vahemeres on juba liiga palju ohvreid. ma tahaksin esitada küsimusi. ma tahaksin esitada küsimuse. Ehm, see ehm, isa, selle kolmeaastase poisi isa ütles, kui tema käest küsiti, miks ehm, ta võttis kõik need riskid, miks ta asus üle Vahemere teele ta ütles, et sellepärast, et tema lapsed ei olnud juba kaks aastat saanud koolis käia kus on siin siis loogika? kas ta oleks pidanud ootama äh, veel kaks aastat ja siis teele asuma, mida ta oleks pidanud siis tegema? see humanitaarkriis on äh, keeruline, me kõik teame seda, see paneb proovile Euroopa Liidu põhiväärtused, need alused, millel Euroopa Liit püsib ja mida me kõik peame kalliks. meil on vaja koostööd koostööd nõukogu ja parlamendi vahel ning komisjoni vahel. meil on vaja leida sobivad meetmed selle kriisiga toimetulekuks. Euroopa Liidu tegevus peab olema tugev, jõuline, tõhus, globaalne ja lahendama kõik need väljakutsed, mis meie ees seisavad. Euroopa on võimeline, on võimeline seda situatsiooni ära kasutama, on võimeline nendes tingimustes olema solidaarne, aitäh! Grazie, grazie. aitäh. E passiamo alla fase. ja käesolevaga on arutelu lõppenud ja asume hääletama Um, will... tänan, kolleegid, me asume hääletama, aga enne, kui me selle juurde jõuame, siis äh, saab äh, sõna kolleeg Miselja, palun. suur tänu, proua president. aitäh, et mulle sõna annate. ma tahan sõna sellepärast, et laupäeval ja pühapäeval äh, toimus Lõuna-Prantsusmaal nii-öelda merekatastroof, meie rannikuäärsed linna tabasid üleujutused ja see tõi kaasa suure materiaalkahju ja hukkus paarkümmend inimest. mõned inimesed on siiamaani kadunud ja ma soovin tõusta püsti leinaminutiks, et avaldada solidaarsust ohvritele president Hollande tuleb homme siia ja mulle meeldiks väga, kui Euroopa Parlament ja meie austusväärsed kolleegid avaldaksid kaastunnet liikmesriigile, keda selline õnnetus tabas, et me näitaksime üles äh, sõprust ja toetust ka neile, kes on lahkunud. This... Uh, suur tänu, et äh, selle küsimuse tõstatasite, et äh, sellele tragöödiale pähele, tähelepanu juhtisite ja me kindlasti äh, homme äh, tegeleme sellega. Reerikson, hääletusnimekirjaga on äh, probleemi raport globaliseerumise fondi teemal, Kairi raport, komisjon otsustas nüüd selle raporti koostamise anda isikule, kes on pärit äh, samast äh, piirkonnast, äh, kust ettevõte, mida see raport puudutab, minu arvates reeglid räägivad selle vastu, see ei ole õige viis raporteid koostada, me peaksime selle hääletusest maha võtma või tuleks arutada küsimust vähemalt komisjoni äh, juhatusega, et me tulevikus selliseid olukordi äh, väidaksime, sellepärast et see toob kaasa endaga huvide konflikti. suur tänu, mulle tundub, et härra Kaier ei soovi vastata. Äh, asume hääletama, ei, meil on veel üks protseduuriline küsimus, palun. palun, kas teil on protseduuriline küsimus ja palun Eh, suur tänu, eh, proua president. siin ei ole mingisugust eh, ebaseaduslikkust selle mainitud teema puhul kui on tegemist teemaga, mis puudutab ühte teatud riiki, siis oleks ju täiesti vale öelda, et selle riigi saadikud ei saa äh, hääletada on äh, väga oluline, et äh, selle raporti koostakski inimene, kes on sealsete asjadega kursis. nii, asume hääletama kõigepealt äh,